tere pärastlõunat kõigile. tahaksin teile öelda tere tulemast Sahharovi auhinna üritusele, mis on täna pühendatud vabaühendustele, kes tegutsevad Vahemerel ja päästavad seal inimelusid ning meie tänane sündmus on, äh, see toimub äh, inimõiguse alakomisjoni, libe komisjoni, välisasjade komisjoni koostöös. siin on ka minu kolleeg äh, Claude Moraes, kes on libe komisjoni esimees ning üheskoos juhatamegi meie tänast kohtumist. nagu te kõik teate, Vahemere ületamine on aja jooksul muutunud väga riskantseks ettevõtmiseks tuhandetele pagulastele, kes üritavad eh, jõuda Euroopasse paremaid elutingimusi otsides. ning eh, eh, paljud pagulased ootavad võimalust üle mere sõita ebainimlikes äh, Äh, tingimustes, igasuguste, äh, igasuguste, ähm, igasuguste südametunnistuseta inimkaubitsejate küüsis, kes nende elu kõhklemata ohtu seavad. vabaühendused on sadu inimelusid päästnud Vahemerel ning äh, inimõiguste alakomisjon külastas hiljuti Roomat, kus uuriti pagulaste eh, olukorda, nende inimõiguste olukorda, kohtusime seal ka vabaühenduste eh, esindajatega, kes on siin ka täna meiega ning kes andsid meile eh, ülevaate oma igapäevasest tööst ja tegevusest. kuulasime muuhulgas ka pagulaste kohutavaid kirjeldusi oma pääsemisest ning äh, räägiti ka olu-, kohutavast olukorrast äh, Liibüas äh, ning sellega seoses ka täna on meie meelest oluline rääkida nende kogemustest, kes on neis sündmustes isiklikult osalenud. kõigepealt räägib meile oma ohtlikust reisist äh, Euroopasse. Filimon Merberatom, kes on pärit Eritreast, ta räägib, kuidas ta ületas Vahemere. kuulame ära ka Katrin Schmidti, kes on Juventa laevameeskonna liige, ta osales äh, kahe tuhande seitsmenda, äh, seitsmeteistkümnendast aastast peale vabaühenduste Eh, liikmena inimelude päästmisel, nii et annangi kohe neile külalistele esimesena sõna. Äh, äh, suur tänu, et olete mind siia kutsunud ja et ma saan teile rääkida oma loo. ma olen William Vibratam ja ma armastan oma kodu, selle loodust, muusikat, toitu ja kõike muud ja ma tunnen sellest äh, puudust äh, Saksamaal. aga ma pidin kodust lahkuma, sest ma tahan elada vabana. Aafrikas paljudes riikides inimõigused ei tähenda midagi, seal ei ole vabadust. seal on vaesus ja viletsus, nii palju kui ma ennast mäletan, olen ma ainult kogenud viletsust ja vägivalda ja äh, sõdurid kasutavad samuti inimeste suhtes vägivalda ja juba lapsena olen ma mõelnud selle kõige üle. Äh, seal valitseb äh, diktaator, kes teeb, mida ta tahab oma rahvaga ja ma soovisin saada ajakirjanikuks ja tahtsin inimestele rääkida tõde aga selles diktatuuris ei ole mingisugust lootust äh, ajakirjanikuna ja vabana töötada, äh, sest see võib tähendada ka vanglasse sattumist ma äh, tuletan meelde ka oma armast ema, kes püüdis minust hoolitseda, kui ma olin näljas ja janus ja Äh, nüüd äh, pidime põgenema ilma veeta, ilma söögita ja äh, paljud kaotasid ka oma elu ja lihtsalt läbavad liivases või siis hauas. ja see tekitab minus tohutut ängi ja kui ma saabusin Liibüas, siis äh, mind ei koheldud äh, sugugi üldse inimesena. mind saadeti erinevatesse laagritesse, kus ma kogesin täielikku põrgut ja ühes nendest äh, laagritest oli neli tuhat inimest, paljud kannatasid nälja ja janu käes ja ka surid, aga ei olnud mingit valikut ja seetõttu murdsime väravad maha ja suurel arvul inimesi mm, suri ja ma ei unusta neid pilte mitte kunagi. Ähm, ja äh, kella se-, jõudsime rannikule kell seitse, õhtul tulid lõpuks äh, inimkaubitsejad ja ma olin väga hirmul, ma ei olnud kunagi varem merel olnud, me pidime kõik istet võtma, mina olin äh, paadi eesotsas aga äh, ma olin väga hirmul ja ma ei olnud kindel, kas ma selle reisi üle elan. ja see paat oli ka ülerahvastatud, ma tundsin ennast täiesti abituna ja mina olen veel väga noor inimene, aga inimkaubitsejad sundisid mind paati minema, seal ei olnud ka õhku. ja lõpuks ma leian endale paadis koha, kus ma saan paigal olla äh, lained laksuvad vastu paati, paljud inimesed kardavad ja ka minul on tohutu hirm. ma soovin ellu jääda. ja äh, ka päike loojub mingil hetkel. me oleme merel olnud tunde lootusetult ja ma kardan surma. kui ma vaatan tumedat vett, siis see tekitab minus paanikat. seal on ka rasedaid naisi, naine nelja lapsega ja äh, need lapsed tekitavad minus suurt muret. ka mina ja mina olen oma perest ainuke selles paadis. ja Äh, meid äh, lõpuks päästsid Itaalia meremehed. Äh, ma olin väga õnnelik, et ma sealt merelt pääsesin, see oli sügisel kaks tuhat neliteist. ma arvan, et võib-olla praegu on asjad teistmoodi, aga mul ei olnud muud võimalust äh, Euroopasse tulla lennukiga või äh, parema laevaga. ma põgenesin, et jõuda turvalisusse. igal inimesel on vaid üks elu ja nii ka minul ja iga inimene sooviks elada seda elu vabaduses. ma riskisin oma eluga selleks, et äh, jõuda Euroopasse. praegu on äh, minu elu Saksamaal äh, vägagi piiratud vahenditega ähm, ja ma ei tea ka täpselt, kui kaua veel mul lubatakse sinna jääda. Äh, ma ei tea, kuhu ma peaksin siis minema ja vahel ma mõtlen, mida ma olen teinud, sest ma olen samasugune inimene nagu teie. iga päev surevad äh, paljud inimesed ja ka Vahemerel. Euroopas teil on hea elu, Äh, Euroopa on nagu loss, kuhu kõik tahavad jõuda, et elada paremat elu. aga miks te olete selle lukku pannud ja miks te lasete inimestel edasi surra, kui kaua me peame veel kõrbes janusse äh, surema, kui palju peavad veel Vahemerel uppuma, kui palju äh, me peame veel ootama, et äh, meid tunnustatakse inimestena. suur tänu, et lubasite mul rääkida oma loo. suur aitäh teile, suur tänu teie sõnavõtu eest ja nüüd annan ma sõna Katrin Schmidtile. First of all, thank you, Philemon, for coming here today kõigepealt eh, palju tänu, Filimon, et tulid täna siia ja jagasid meiega oma lugu ja suur tänu ka kutse eest. Eh, mul on eh, väga hea meel võimaluse eest täna siin sõna võtta. ja ka minult paluti seda, et ma räägiksin oma kogemusest Juventa laeval merepäästjana tunnistajana, nähes, mis toimub äh, kohe Euroopa ukse taga ähm, vetes. ma ei ole meremees ja ma ei ole ka äh, elupäästja. Äh, ma ei kujutanud ette, et minust kunagi see saab, ma jäin isegi merehaigeks, aga kõigele vaatamata ma otsustasin minna ja hakata merepäästjaks, kuna inimesed hukkuvad. ja võib-olla pean see seisma nüüd kohtu ette koos üheksa ülejäänud Juventa meeskonnaliikmega selleks, et sellepärast, et ma pagas, tagasin inimõigusi, mida Euroopa Liit ei ole soovinud senini kaitsta ehk õigust elule. ja selle inimõiguse kaitsel, Euroopa väärtuste kaitsel öeldakse, et me mm, väärime nüüd kuni kahekümne aastast vanglakaristust selle eest, kuna me päästsime elusid. inimesed upuvad, lämbuvad, tõmmates sisse merevett, kütust. see on selline tavaline pilt, mida merepäästjad näevad kohe Euroopa Liidu ukse taga. me tegime, mida tuli teha, me ei, ei kahelnud kordagi. inimesed tuli päästa, sest see on õige asi, mida tuleb teha ja see ei peaks kunagi olema poliitilise arutelu teema. kõigele vaatamata me võib-olla läheme kohtu ette, kuna me oleme neliteist tuhat inimest päästnud merelt. kohus ei mõtle üldse sellele, kui priviligeeritud oleme meie, eurooplased. mina tahaksin täna edastada vähem priviligeeritud inimeste hääle inimeste hääle, kes soovivad lihtsalt turvaliselt jõuda Euroopa rannikule. ma olen kasvanud üles põlvkonnas, kes küsis oma vanemalt, et mida teie tegite selle vastu ja ma olen ka osa põlvkonnast, kes peab ise oma lastelastele vastama sellele samale küsimusele. täna rääkides siin konverentsil Euroopa Parlamendis tahaksin rääkida seda, mida on teinud Euroopa liikmesriigid, kes on kõrvaldanud Juventa sealt, kus seda kõige rohkem oli vaja, ehk merepäästelt, vaid, vaid meid on isegi antud kohtu ette. Euroopa teadmisel on Itaalia leppinud, rikkunud kokkulepet niinimetatud Liibüa rannavalve kelle on loodud, loonud Liibüa rühmitused, on saanud rahastust Itaalialt selleks, et saata sisserändajad tagasi sinna, kus nad seisavad silmitsi piinamise, vägistamise, surmaga. Itaalia on kaasa aidanud Euroopa toel inimsuste vastaste kuritegude toimepanekule. ja seda kõike on tehtud Euroopa nimel hmm meie meeskondade ähvardamisel, meelega tappes neid, kes vajavad meie abi. Euroopa Liidu välja sirutatud käsi on rikkunud neid samu määrusi, mis on meie ajastu kõige suuremaks saavutuseks ehk inimõiguste deklaratsiooni me oleme näinud inimõiguste rikkumisi, mida on toime pannud Liibüa päästemeeskonnad. siin on vastuolu õigusega saada päästetud meeskonna lugu, Juventa lugu on minu lugu, on nagu halb ähm, romaan mais kaks tuhat seitseteist Itaalia merepääste koordineerimiskeskus valis ühe eh, kõige teadama liiklusega päeva eh, Vahemerel ja meid sunniti sealt lahkuma. samal ajal seitse eh, sisserändajate laeva olid hätta sattunud meie lähedus, läheduses. meile öeldi, et me ei tohi neile appi minna, kuigi paljud vabaühendused palusid meilt abi. me pidime eh, täitma käsku, neliteist tundi eh, hiljem Lampeduusa eh, sadamas Itaalia mobiilne rakkerühm paigaldas meie pardale ühe paki, mina olin päästepaadis sel ajal samal ajal piirkonnas koos kahe meeskonna liikmega e, püüdsime tagasi tulla pardale vabaühenduste toetusel selleks, et e, neli päeva, umbes üheksakümmend tundi läbi viia päästeoperatsiooni. päästa tuli tuhandeid sisserändajaid ma nägin seda kõike, viha minus tõusis ajal, kui oli vaja igat abikätt, igat päästevesti. see oleks päästnud elusid. peeti meie laev kinni, sunniti olema Lampeduusa sadamas, meil oli päästepaadid pardal, meil olid päästevestid pardal ja neid ei saanud kasutada. see oli üks õudsem hetk me olime kaotanud viis laeva, üle kaheksasaja inimese, kes läksid sel tormisel ööl põhja. kaheksasada inimest läks põhja jäljetult. Nad ei jõudnud isegi kaduma läinud sisserändajate statistikasse. Euroopa piirivalve korraldus mõistis nad surma kadus lootus Euroopa väärtustesse, põhimõtetesse, süstemaatiliselt keelduti abist sisserändajatele, kes olid uppumas merel või ka Liibüa kinnipidamiskeskustes. tsiviilmerepääste kriminaliseerimine on tahtlik strateegia, mis muudab Vahemere Euroopa kõige surmarohkemaks piirkonnaks. augustis, kolm kuud pärast uurimist Ähm, selle kohta, miks äh, meie laev sunniti sadamasse. jällegi meie laev otsiti läbi ja arreteeriti antimaffia seaduse alusel ennetava meetmena selleks, et takistada võimalikke tulevasi kuritegusid päeval, kus me olime päästnud üle kolme tuhande viiesaja inimese. ja seda koostöös Itaalia rannavalvega sel hetkel ma olin Juventa missiooni juht, üle viiekümne relvastatud politseiniku otsisid meie laeva läbi. ega ehm, kõige hullem ei ole see, et meie isiklikud asjad võeti ära, kõik otsiti läbi. Ehm, kui nad lahkusid, meie laev oli nagu oleks seda tabanud torm, see ei olnud kõige hullem, hullem, kõige hullem oli hirm, et kõik need meetmed olid suunatud sellele, et me ei saaks aidata neid inimesi, kes abi kõige rohkem vajasid. see on selge samm, mis inimesed surma mõistab ja meie meeskonna liikmeid koheldi kui kriminaale. me olime astunud vahele, kui Euroopa valitsused olid unustanud omaenda väärtused, jätnud inimesed piiridele surema. inimõiguste kaitse oli jäetud vaid vabaühendustele. aga ka vabaühenduste tööd segatakse, vabaühenduse liikmeid kriminaliseeritakse. Juventa laev on Trapani sadamas arestitud tänaseks. me ei saa enam teha seda, mis on nii inimlik, päästa inimelusid, vaid selle eest on meid antud hoopis kohtu alla. ma süüdistan ähm, neid selles, et äh, meid süüdistatakse inimõigus, õiguste konventsiooni kaitsmise eest, selle eest, et ei seista sisserändajate õiguse ja väärikuse eest, vaid jäetakse nad surema merele või Liibüa kinnipidamiskeskustesse ja see on rahvusvahelise õiguse rikkumine. see uurimine läheb kaugemale meie meeskonna liikmete isikuvabadustest. kui humanitaarabi kriminaliseeritakse, seda kasutatakse strateegiana, siis on ohus kogu meie ühiskonna vabadus. kui merepääste eest karistatakse vanglakaristusega, siis mitte meie teod ei jäta inimesi hätta, hätta neid, kes vajavad varjupaika, kes surevad, kui nende päästmine on kuritegu, ja kui üle kaheksa laeval ei lubata merepäästega tegeleda, siis see ei ole selline maailm, kus mina tahaksin elada. Juventa meeskond ei karda ei laimukampaaniat ega poliitikute ähvardusi. midagi sellist ei taga populaarsust. sellega ta ei võida populaarsust, hoopis vastupidi. nüüdseks me teame, ja nüüd me saame aru, et äh, sellest lõppkokkuvõttes tuleb välja midagi, mis on teile väga ebamugav. kutsun üles kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid ja kõiki kodanikuühiskonna liikmeid mitte kartma seda ebamugavust ja kutsun teid üles tunnustama igaühe õigust ja võtma vastutusele need, kes massiliste surmade eest vastutavad Euroopa Liidu välispiiridel. loogem Euroopa, kus on tagatud pääste, väärikus, solidaarsus ja kõikide vabadus, aitäh! Grazie, grazie. suur aitäh, Katrin, sõnavõtu eest ja nüüd kuulame eh, lühikesi sõnavõtte saadikute poolt, kellest esimene on Anna Gomes, palun. Thank you so much for you. suur tänu. Uh... suur tänu nende lugude eest, need olid võimsad, väga asjakohased ja ma saan öelda vaid seda, mul on tõesti häbi, et ähm, selline on olukord meil täna Euroopas ja tahan avaldada tunnustust ähm, selliste in-, inimestele nagu teie, proua Schmidt, kes te seisate vastu raskustele ja olete endiselt valmis äh, päästma elusid, päästma meie riikide usaldusväärsust. on tõesti kohutav, et põhivoolu poliitikud, valitsused on läinud sellise retoorika teed, kus räägitakse rändekriisist, aga kriis on hoopis väärtuste kriis, nende poliitika kriis nende, kes nad on äh, lahknenud meie põhiväärtustest, Euroopa Liidu väärtustest. ja mul on väga valus mõista, kuidas selline paremäärmuslik, ksenofoobne, valelik retoorika levib me oleme ju kontinendil, kus meil on hädasti vaja sisserändajaid, meil on ääretult vaja sisserändajaid, kas või selleks, et meie sotsiaalhoolekandesüsteem oleks elujõuline, meil on vaja sisserändajaid, et nad asendaksid vananevat elanikkonda Euroopas. meil on vaja selliseid sisserändajaid nagu härra Mebratom, kellel oli julgust lahkuda kodust vaba väärika elu suunas. ta on samasugune inimene nagu mina. ta tahab lihtsalt elada mm, vabades väärikates tingimustes. ja tal on õigus, et Euroopal on suur vastutus ja Euroopa saaks ja peaks siin midagi muutma. ja tahaksin siinkohal kasutada võimalust ja teilt mõlemalt küsida, proua Schmidt, te juba puudutasite nimelt seda küsimust, et see fabritseerimine, mida me oleme näinud aastate lõikes ka siin ähm, parlamendis, et seal on, et on olemas midagi sellist nagu Liibüa äh, merepääste, on nende kuritegelikud rühmitused, poolmilitaarsed rühmitused, kes on võtnud endale nime Euroopa Liibüa rannikuvalve, aga kes tegelikult organiseerivad inimkaubitsemist ehm, ja, ja, ja kasutavad ära neid inimesi nagu härra Mebratom, kes tahab lihtsalt elada vabaduses ja väärikuses. järgmisena saab sõna kolleeg Sosnjats. E, to, co tutaj słyszymy, to niestety jest e, straszna demagogia. E, Rzucacie historiami. mida me siin kuuleme, on tõesti, te räägite meile liigutavaid lugusid, mis lähevad hinge, aga ma võin teile rääkida ka millestki muust, ma võin rääkida inimestest, keda sisserändajad on ähm, mõrvanud, inimesed, kes soovivad äh, vabalt elada mm, Kreeka saartel, aga nad on sattunud äh, vihaste sisserändajate rünnakute alla on tekkinud sellised piirkonnad, kuhu inimesed ei julge enam minna. Need näited on väga emotsionaalsed aga mm, see ei ole midagi sellist, mida nii-öelda poliitikud peaksid tegema. poliitikud peavad kaine mõistuse säilitama ja hindama eh, mm, seda, mida teevad organisatsioonid nagu Juventa. Eh, need on organisatsioonid, kes aitavad inimesi, kes on võtnud jalge alla väga ohtlikud eh, tee. ja kui me ütleme nendele inimestele, et me patrullime rannikul ja päästame elusid, siis me julgustame sellist inimkaubandust. Euroopas on nii palju sotsiaaltoetusi, me sellega kutsume inimesi siia tulema ja elama meie kulul, sest alati on vabatahtlikke, kes on valmis tulema. Te rääkisite inimestest, kes on põgenenud sõja eest. me teame, et et sisserändajate seas ei ole ainult sellised inimesed, on palju sisserändajaid Liibüas, mm, kes tulevad mm, mujalt Aafrika mandrilt ja ei põgene mitte sõja eest, see on selline mugav mm, nähtus mugav silt, te räägite kurbi lugusid, panete meid nutma ja kui proua Komes ütleb meile, et meil on vaja miljoneid sisserändajaid, siis võib-olla ei oleks neid vaja, kui me ei mõrvaks omaenda sündimata lapsi, võib-olla kõigepealt tuleks pomm heita nendele äh, kohtadele, kus tehakse aborte, surmatakse sündimata lapsi Rosji, pozbawia się, pozbawia się przyszłości kultura, która... Te jätate Euroopa ilma oma tulevikust. Euroopas on äh, tekkinud selline kultuur, et inimesed ei taha enam tööd teha ja, ja, ja neid julgustatakse oma endi lapsi tapma. Nice for your little YouTube. Just have some dignity võiks natukene väärikam olla. Not, not, not, not irony. Need olid argumendid, ei tasu ironiseerida no,. anname nüüd sõna kolleeg Pagar Surundale, suur aitäh. ma ei kavatsenud sõna võtta, sest ma jäin hiljaks ja ma ei saanud eelkõnelejaid kuulata. aga kuna meile öeldakse siin, et soovitakse argumenti, siis ma äh, esitan mõningaid äh, argumente eelkõnelejale. kõigepealt, ma ei tea, kas te olete terrorivastase võitluse ekspert? mina olen pikki aastaid. ma olen saanud mitmeid medaleid oma kodumaal äh, selle eest, et ma äh, e-, äh, riskeerisin oma eluga terrorismi vastu võideldes, nii et midagi ma tean, ma olen olnud terrorismivastase võitluse komitee äh, esimees ning ma võin teile kinnitada, et see, mida teie ütlete, on täiesti alusetu. väga vähe on inimesi, kes on kasutanud illegaalseid võimalusi Euroopasse saabumiseks selleks, et atentaate korraldada, nii et see, mida teie ütlesite, on täielik vale seda kõigepealt ja mina olen küll ekspert eh, ja mul oli politseikaitse kaksteist aastat, minu vend ja mõtmed sõbrad tapeti terroristide poolt, nii et ärge rääkige terrorismist, kui te ei tea sellest mitte midagi. kõigepealt nüüd argumendid, kaks. ja mina eh, tulin just eh, praegu tagasi Vahemere äärest ja võin teile öelda, et see, mida ma Liibüas nägin ei ole aktsepteeritav põhiõiguste jaoks. sa ei kujuta ette, te ei kujuta ette, et see võiks olla kooskõlas sellega, mida meie siin iga päev teeme, sest elada seal terve talv või terve eh, suvi selles räpasuses, mustuses, ebainimlikes tingimustes ilma et oleks, ilma et oleks joogivett, et ilma, et oleks vesi üldse kättesaadav, seal on lapsi, kes elavad seal kuid, inimesed elavad seal pikki kuid. see on selge, et neid inimesi tabab posttraumaatiline stress ja see on aktsepteerimatu Euroopa Liidus. mina olen poliitiliselt väga mõõdukas isik ma ei ole ideoloogiliselt äärmuslane, sest siin ei puuduta see eh, eh, ideoloogilist ekstremismi, vaid selle, selle, kuidas me kasutame seadusi, kuidas kasutame neid mõistlikult ja arukalt ning sidusalt. ning sulgeda inimesed sellisesse keskusesse lihts-, et, et lihtsalt nii-öelda korraldada, kuhu nende saatmist, kas nad saadetakse kuhugi või mitte see on lihtsalt seaduste täitmine ja see öö, äh, äh, on kooskõlas meie teadustega. inimeste sellises paigas pidamine on ebainimlik, eba, seadusevastane ning saatsin selle Põhiõiguste Ametile selle raporti, mille ma kuulasin. minge äh, lähetusse ja vaadake, kas meie eurooplastele selliseid tingimusi peame aktsepteerima. argumendid, kui Liibüa juhtum, nagu öeldakse on selline, nagu see on, eh, siis me ei saa kasutada Euroopa raha selleks, et hävitada põhiõigusi. Teie räägite argumentidest, ma esitan teile argumente ning arvan, et te ei peaks rääkima asjadest, millest te mitte midagi ei tea. ainus, mida ma palun teilt, mitte äh, alluda provokatsioonidele ja keskenduda küsimustele me teame, et siin on meil parlamendisaadik, äh, kelle ideed ei ole eriti austusväärsed, aga need on tema ideed. järgmisena saab sõna kolleeg, kolleeg Koster. Rundi, lugege. Ich möchte zunächst einfach nochmal betonen. tahaksin rõhutada, et äh, väljendan oma solidaarsust päästeorganisatsioonidega ja meil on tarvis võimalikult paljude saadikute toetust siin kojas, et äh, tagada neid inimõigusi, millele Euroopa Liit äh, rajaneb ja ähm, mida mõned liikmesriigid praegu eiravad. ja seetõttu äh, päästeorganisatsioonid seisavad ka Euroopa Liidu eest äh, meil on alusväärtused ja inimõigused, millel Euroopa rajaneb. ja see, et me ei võimalda seda neid pagulastele, see tähendab, et me oleme küsimuse alla seadnud kogu Euroopa olemuse ja eksistentsi. see tegelikult ohustab kogu Euroopa Liidu olemust, kui inimõigused ja väärtused lähevad vastuollu seadustega ja see seab kahtluse alla lõppkokkuvõttes Euroopa Liidu enda olemuse. see on üks asi, mis peaks kõigil olema väga selge ja tahaksin veel öelda seoses eelnevalt öelduga, inimõigused on kõikidele, mitte ainult eurooplastele. see on asi, mida ei tohi üldse küsimuse alla seadagi ja lapsed, alaealised, naised, mehed, me laseme neil Vahemerel eh, uppuda lihtsalt seetõttu, et eh, me tahame hoida nende eh, tulekut meie sotsiaalsesse liitu, kus nad hakkaksid saama sama õigusi, see on vastuvõetamatu ja me ei tohi lubada midagi sellist Euroopa Liidus, aitäh! Sippel, tukate. ja Birgit Sippel, palun. aitäh, juhataja. tahaksin äh, tänada mõlemad kõnelejad, härra Mevratomi ja proua Schmidti, et nad on siia saanud tulla ja vabandan äh, selle eest, mida te olete pidanud siin kohati seni kuulma. Äh, merepääste kriminaliseerimine ja süüdistuste esitamine äh, varjupaiga taotlejatele, kes jõuavad meie rannikule, ei ole mitte ainult põhiõiguste rikkumine, vaid äh, põhimõtteliselt sellega me eirame kõikide nende inimeste kannatusi ja seab ohtu ka Euroopa ühtsuse ja ühtekuuluvuse ja õigusriigi põhimõtte ja see toob kaasa ka ekstremismi. Euroopa kontinent ja Euroopa kultuur, äh, kõikide liikmesriikide kultuur on aastasadu olnud äh, segakultuur, mitte ainult äh, mm, paljud rahvad on rännanud Euroopa kontinendile aastasadade jooksul ja on kujundanud Euroopa kultuuri eh, kogu selle aja ja meil on nii eh, Türgi, Aafrika, Araabia mõjusid ja need on eh, segunenud Euroopa kultuuri teiste aspektidega. kriminaliseerimine ei ole kahjulik mitte ainult seetõttu, et me läheme vastuollu omaenda õigustega, vaid Äh, et siia mm, püüavad jõuda inimesed, kes on tõelises hädas, see on äh, nende jaoks draama, aga see on draama ka nende jaoks, kes juba siin on. Äh, see tekitab ka viha, aga kui homme rohkem migrante ei saabu, siis kuhu hakatakse oma viha sel juhul suunama? ja on tegemist ebainimliku suhtumisega ja tulevikus äh, sedasama viha hakatakse väljendama paljude teiste ühiskonnarühmade vastu, nii et seetõttu on see lubamatu. Äh, inimeste elude päästmine, inimese väärikuse tagamine ning loomulikult äh, me ei saagi võtta enda juurde vastu kuuskümmend miljonit pagulast üle maailma, aga seda ka keegi ei nõua äh, ja kõik nad ka ei taha siia tulla. ja kui äh, vaadata olukorda ka üldisemalt, äh, pagulaste arv, inimeste arv, kes on sunnitud põgenema olukorra eest oma riigis, siis me ei pea muutma mitte ainult oma asüülisüsteemi ja looma seadusliku sisserände võimalusi ja me ei saa kriminaliseerida nende tegevust, kes püüavad äh, päästa inimeste elusid, aga peame tegema koostööd äh, ka kolmandate riikidega. Äh, ja me ei tohiks püüda me peaksime näitama ülejäänud maailmale, et me oleme valmis nendega tegema koostööd ja otsima lahendusi. aitäh, Äh, kolleeg Spinelli, palun. aitäh, Antonia. ma arvan, et äh, see arutelu, mis siin kahe meie saadiku vahel toimus, mis puudutas rännet ja terrorismi, siis äh, minu arvates ei ole see arutelu arvamuste vahel, mis on reaalsusest kaugel Äh, väga tugevalt isegi valitsuste poolt väljendatakse samasuguseid ideid, isegi Itaalia valitsuse poolt hetkel. ja ma võin tsiteerida vitseadmiral Felicet, kes äh, on praegu Sitsiilias lähetuses ja tema soovitab äh, turvalist lahendust äh, rändeprobleemile, mis seisneks selles, et äh, panna Tuneesia ja Liibüa rannik äh, blokaadi alla ja äh, selle aluseks peaks olema avaliku korra ja julgeoleku sätted seadustes. terrorismi ja sisserändajate vaheline seos ei ole see, mida väljendavad ainult siin Euroopa Parlamendi liikmed, vaid seda väljendavad paljud Euroopa riikide valitsused. ja veel üks levinud idee liikmesriikides ja ka tegelikult komisjonis on see, et pääste ja otsingu operatsioonid äh, iseenesest kujutavad kuritegu ehk et on ohtlik äh, inimesi merel päästa, inimeste äh, elu ja nende päästmine on mõnede arvates äh, ohtlik ettevõtmine, mida tuleks vältida, ehk laskem neil siis surra. Ähm, ja parlamendi seekordne ametiaeg on lõppemas, aga me oleme neli aastat kuulnud ühtesid ja samu asju ja veel üks asi, mis Euroopa äh, Liidus on toimumas ja mida vabaühendused ka väga hästi teavad, et kui vaadata, mis toimub merel, poliitik ka, mis peaks aset leidma maal, see on nüüd üle kantud eh, merele ja eh, peab ootama ka mitu kuud, enne kui inimene saab teada, kuhu tal Euroopas on õigus minna. Eh, ja tegelikult äh, inimõigused sageli lähevad kaotsi nendes vaidlustes ja äh, mis puudutab veel teemat julgeolek ja terrorism, siis on kujunenud eriolukord äh, ja mõnede arvates on vajalik lasta inimestel merel surra. ja ees on ka Euroopa valimised ja siis on jälle tulemas suvi ja suvel ähm, on jällegi suur invasioon Euroopasse, sotsiaalmeedias kuuleme libauudiseid äh, sellest ja teisest, aga tegemist ei ole eriolukorraga. üheksakümmend protsenti migrantidest on Aafrikas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas, vaid kaks protsenti maailma migrantidest on Euroopas. suur tänu, proua Spinelli. Sentiamo un ultimo intervento di Jürgen ja viimane sõnavõtja. vabaühenduse esindaja. Ähm, um aitäh. Äh, mida ta ütles? Ähm, ja ka see, mis puudutab Juventat äh, ja me oleme vaadanud neid süüdistusi, mis on esitatud ja need said alguse ühest äh, Hollandi mõttekojast, mis on vägagi ekstremistlik. aga kui kuulata selliseid süüdistusi ja neid äh, järjest üle korrata, siis te äh, ühinete kõige hullemate rassistidega Äh, siin ei ole midagi valesti tehtud, siin on tegemist väga lihtsa asjaga, kus päästeti inimesi. kas te sooviksite midagi vastata äh, nende kommentaaride osas, mida me kuulsime? no basta. I have, I have nothing to add to what um, has been said, thank you. midagi lisada sellele, mida siin öeldi? mul on õigus vastata kõigile sellele. see arutelu ei ole teie vahel, te saite juba sõna. sest mina otsustan nii. nüüd. kõneleja viletsas inglise keeles tahab teada, mis siin toimub. Lähme nüüd äh, teise punkti juurde merepääste küsimuses. see puudutab rahvusvahelisest õigusest, kui räägitakse vabaühenduste tegevusest vaba va, Vahemerel, tuleb rõhutada seda, et inimelude päästmine merele on te, vastavalt rahvusvahelisele õigusele, mereõigusele kohustuslik. ning eh, siin eh, on meil külas e-, professor Erik David, rahvusvahelise õiguse professor Vab Brüsseli Vabast Ülikoolist ning ta räägib meile nendest õigustest ja kohustustest. aitäh, esimees. nii nagu ma olen asjadest aru saanud, siis täna ma võin rääkida ka prantsuse keeles, kas on nii? see oleks nii suurepärane, mul on nii hea meel selle üle. Voilà, alors euh kui tore, kui on võimalik rääkida oma emakeeles. jällegi mina Ja olen anglosaksi lingvistilise imperialismi verine vastane. suur aitäh, et te mind siia kutsusite. tegelikult on ju tegemist väga lihtsate küsimustega, ükskõik milline õigusteaduse kolmanda kursuse üliõpilane võib teile sedama sama hästi öelda kui minagi. minu ettekanne on neljaks osaks jagatud. peatage mind, kui räägin liialt <laughs> pikalt, sest mul on eh, ka tava, eriti kui ma eh, saan prantsuse keelt rääkida, oma jutu väga pikaks venitada. <laughs> kõigepealt ma tahaks rääkida aitamiskohustusest, teisest, teiseks tahaksin rääkida abi osutamise kriminaliseerimisest ning kolmandaks äh, võimalikest äh, edasikaebamisvõimalusest ning samuti ka vastuvõtukohustuse äh, õiglasest jaotamisest. kõigepealt abistamiskohustus. nagu siin keegi juba seda ütles Eh, on päevselge, et eh, aitistamiskohustus eh, on selgelt välja öeldud artiklis üheksakümmend kaheksa, artiklis üheksakümmend kaheksa, no not tweet, nagu Belgias öeldakse, Montegobi konventsioonis, kus ütleb, et, et kõiki laevade äh, kaptenitel on kohustus äh, abistada neid, kes on ohtu sattunud merel. see on piisavalt selge tsitaat. selge on see, et, et äh, kui abistatakse, et abistada ülekoormatud veesõidukeid, siis see kohustus on see päevselgelt selles konventsioonis kirjas ning selle tegemata jätmine eh, riik eh, või laev, mis eh, seda keeldub tegevaks, rikub sellega rahvusvahelist õigust ning ning on rahvus, rahvusvahelisemalt süüdimõistetav. nüüd abistamiskohustuse osas tahaksin selle kohta veel midagi öelda pärast äh, eelnevaid sõnavõtte. Need, äh, me, kas on võimalik kinni pidada alust, mis äh, on avamerel, kus asuvad ähm, paadipõgenikud, loomulikult mitte. see on ka Genfi konventsiooni vastane äh, tuhande üheksasaja viiekümne üheksandaks aastaks pagulaste statuudi kohta, seda statuuti e, muutis protokoll aastast kuuskümmend seitse, mis e, ütleb, et kui riik Äh, inimene on pärit riigist, kus tema riik, rahvuse, rassi, äh, usu, äh, seksuaalse sättumuse või poliitiliste arvamuste pärast võidakse teda taga kiusata, siis talle tuleb osutada pagulas, omistada ka pagulase statuut. ning need inimesed Eh, kui neil inimestel ei omast, omistata pagulase staatust, siis eh, sellega rikutakse Genfi konventsiooni artiklit üks. see on esimene punkt. teine punkt eh, see, et esitatakse kuriteosüüdistus organisatsioonidele, vabaühendustele, kes mere, ähm, merel abistavad äh, vabaühendusi. ning äh, need inimesed äh, siis, kes merel abistavad hädas olevaid inimesi, nende päästetööde pärast äh, Eh, täites selle juures rahvusvahelisi kohustusi, rahvusvaheline õigus eh, on eh, riigi õiguse üleni, seega tuleks kohtunikel kahustada, kohtunikud peaksid eelkõige kasutama siin rahvusvahelist õigust, mitte abistada neid inimesi, kes võib-olla on merehädas tähendaks see hädas olevate inimeste ähm, äh, abita jätmist ning äh, vabaühendused, keda selliseid, kellele selliseid süüdistusi esitatakse, võiks kasutades ükskõik millist advokaati, äh, peaks sellega advokaadi abiga suutma tõestada, et nende Äh, äh, et äh, nende süüdistused üle vett pidavad, nad saaks esile tõsta oma koda, tsiviilkohused, tsiviilkohustused, kodanikukohustused. ning milliseid õiguslikke meetodeid kasutada, neid on väga palju. kas näiteks süüdistuse esitame, esitame Eh, nende inimeste kaitseks eh, võiks kasutada Montegobi konventsiooni eh, artiklit üheksakümmend kaheksa või artiklit üks pagulaste staatuse kohta Genfi konventsioonist üheksakümne, tuhande üheksasaja viiekümne esimesest aastast. ning oleks absoluutselt ettekujutatav, et riik, kus inimelud saadetakse ohtu Äh, sest äh, neid ei abistata või nende abistamist takistatakse. Need inim-, need riigid äh, peaks, teised riigid peaks ühesõnaga kasutama oma diplomaatilisi võimalusi, esitades süüdistuse riigi vastu, kes takistab merepäästet või takistab äh, riiki jõudmist inimestele, kes soovivad kasutada õigust äh, saada pagulaseks hmm.. ning äh, loomulikult äh, saaksid nad pöörduda ka rahvusvahelise kriminaalkohtu poole, nad saaks pöörduda ÜRO Inimõiguste Komisjoni poole või saaks ka esitades äh, istungil see küsimus Euroopa Kohtule, et äh, teada saada, kuidas seda küsimust peaks isegi käsitlema ning neljas äh, küsimus, mida sooviksin käsitleda koos teiega, äh, on solidaarsuskohustus ehk siis ka kulude võrdset jaotamist pagulaste vastuvõtmisel. Euroopa õiguses on artikkel kaheksakümmend Lissaboni lepingust, mis äh, on siis Euroopa Liidu toimimise leping, mis näeb ette, et kõik liikmesriigid peavad selle küsimuse lahendamises võrdselt osalema ning äh, äh, pagulaste vastuvõtmise koorem peab võrdselt kõigile riikidele langema ning äh, ühel liikmesriigil oleks õigus pöörduda teiste liikmesriikide vastu kohtusse, äh, Euroopa kohtusse selliste liikmesriikide vastu, kes ei pea kinni sellest, mida ütleb äh, artikkel kaheksakümmend Euroopa toimimise lepingus seda pole, võimalust pole kasutatud, aga see peaks olema täielikult äh, võimalik ning on tegelikult väga üllatav, et seda veel seni tehtud ei ole. see solidaarsuskohustus äh, ei ole mitte ainult äh, kirjas artiklis kaheksakümmend Euroopa toimimise lepingus, vaid seda on öeldud ka lõigus sada kolmkümmend kolm kahe tuhande viienda aasta lõppdokumendist, mille võttis äh, vastu ÜRO Peaassamblee artiklis äh, kuuskümmend murd üks, see ütleb täpselt sedasama, äh, mis rõhutab kohustu-, solidaarsuskohustust kõikide riikide vahel pagulaste vastuvõtmise kulude jagamist, nagu te näete, õigus küsimusi pole keeruline rakendada, rahvusvaheline õigus nagu Euroopa õigus on suurepärane vahend ja võimalus, kuid kahjuks unustatakse seda kasutada. piisaks lihtsalt, et keegi selle eh, võimaluse kasutamiseks ja nende reeglitega tutvumiseks, mida ma eh, praegu just mainisin. Thank you very much, Professor. Okay, thank you very much, Professor Dan. annan juhtimise üle oma kolleegile Claude Moresile. Äh, suur tänu professorile, olles ise äh, juurat õppinud, oli tõesti väga huvitav äh, kõik see, millest te rääkisite, et õiguskaitsevahendeid on võimalik palju tõhusamalt kasutada, kui seda on tänase päevani tehtud rahvusvahelise õiguse vallas aga liigume nüüd edasi oma üritusega ja kuulame ära kolme vabaühenduse esindajad, vabaühenduse, kes on väga aktiivselt Vahemerel tegutsenud, need on Open Arms, Piiriteta Arstid ja EMAS. ja ilma pikema jututa annan kõigepealt sõna Ricardo Katile. suur tänu. et ma räägin itaalia keeles. suur aitäh aitäh, ütleb kõneleja mitmetes Euroopa keeltes, et ma saan rääkida tulevastest äh, väljakutseteks äh, Vahemere keskojas. me peame seda küsimust äh, väga tõsiselt arutama. meil on see kohustus nagu korduvalt juba öeldud on viimase tunni jooksul eelnevate sõnavõtjate poolt see olukord, millega puutuvad kokku vabaühendused merel, on äärmiselt meie vaenulik. see ei ole olemas vabaühendust, kellel ei oleks kogemusi repressiiv, repressioonide kohta, mis neid tabanud on. ning äh, Eh, institutsionaalsed tagakiusamised eh, ning põlglik eh, suhtumine, laim ning süüd, kriminaalsüüdistuste esitamine tabavad väga paljusid vabaühendusi väga sageli. on murettekitav, kuidas selliseid rünnakuid näiteks näiteks relvastatud rünnakud niinimetatud Liibüa rannavalve poolt liikmesriikide poolne tagakiusamine, eriti puudutab see Itaaliat ja äh, Prantsusmaad. Äh, mina olen olnud äh, rünnatavate laevade pardal ning e, ning Liibüa rannavalve on meid takistanud ja blokeerinud korduvalt sellal, kui me oleme hätta sattunud inimesi otsinud. ning äh, selle peale tihtipeale takistatakse meie tegevust ilma, et meid midagi seletataks, meid ei lubata sadamast välja sõita ning äh, tihtipeale näiteks kummalisel kombel äh, sadamad äh, suletakse ilma igasuguse selgituseta, jätmata, peatamata kinni äh, olemasolevatest reeglitest. Äh, ei äh, Eh, lubata abi osutamist meie laevadele, kus eh, on peal eh, kümneid inimesi, keda ei lubata turvalisse sadamasse viia. samuti prok-, mitmed prokuratuurid Itaalias uurivad olukorda, nad ei ole meie, meie ründajaid kuna-, kordagi süüdi mõistnud. me ei saa Eh, ei saa jätta kõrvale ka informati-, inforünnakud eh, eh, meie vastu nii Vahemere põhjaosas kui Liibüas. praegu ei ole võimalik teada, kui paljud inimesed hukkunud on ning kui palju inimesi koonduslaagrisse viiakse seda, mida endiselt kangekaelselt kinnipidamiskeskusteks peetakse. samuti on need Eh, eh, tekitatud meelega olukord, eh, on tekitatud olukord, kus on võimalik, võimatu teada saada sellest, mis, mis toimub Liibüas, mis toimub Vahemerel, et ei oleks võimalik sõnagi lausuda immigratsioonipoliitikat, mis on levimas Euroopas praegu ei ole tegevuse keskeks inimene ja rünnatakse inimõigusi on selge, on see, et äh, see tekitab suure umbusalduse meie institutsioonide vastu ning äh, äh, selge on see, et selge on see, et üritatakse ebamugavaid tunnistajaid peletada, üritatakse esitada pidevaid süüdistusi pagulastele, pagulaste abistajatele mis toob traagilisi tagajärgi meie kõigi jaoks kaasa. ning praegusel hetkel vabaühendused, kes tegelevad Vahemere keskkonnas, eh, on leidnud tõkestusi kõiges, igas faasis oma tegevuses, sadamast lahkumisel, sadamasse tagasi tule, hommikul ning eh, tegemist on inimestega, kes, kelle elu on selges ohus ning äh, seega on abistamine muutunud aina äh, keerulisemaks äh, ning selles tõkestustöös tegeleb tungevalt ka Liibüa rannavalve. kohustused, mis nõuavad, et riigi valitsused viiks läbi pääste võimalikult kiiresti viie ning pärastatud inimesed viiks võimalikult kiiresti turvalisse sadamasse. Äh, ei, seda ei toimu ning peitutakse selle taha, äh, on, et pädeva, et pädevus kuulub sellele riigile, kelle piirkonnas toimub äh, otsingu ja päästeoperatsioon. kuid näiteks täna hommikul kaheksa eh, eh, numbrist, kuhu helistati, eh, helistati päästelaevalt, ainult üks töötas ja see vastuvõtja ei osanud inglise keelt. ning vabaühendused tekitavad, tegutsevad täiesti üksi, neil pole mingisugust toetust ja abi ning inimesi ja nende õigusi ei kaitsta kõige vähemal määral. ning Euroopa riikide valitsused pidevalt ütlevad, et inimesed, kes võetakse laeva peale, tuleb tagasi saada äh, Liibüasse. see näitab, et nad sülitavad mitte ainult seaduste, vaid ka inimelude peale. kui need inimesed on päästetud äh, meie laevadele, siis jäävad nad merele veel pikkadeks päevadeks ning äh, valitsused äh, kasutavad selleks igasuguseid äh, nõksusid, nagu näiteks Hispaania valitsus ütleb, et, et, et laevadel ei ole õigust tulla sadamasse ega jääda ka merele. näiteks meie laev Open Arms on tegelikult pääste ja otsingu äh, laev nagu eh, piir, Itaalia piirivalve või Hispaania Salvamento Maritimo ning eh, laeva, laeva eh, sadamasse pääsemist lükatakse muudkui edasi, pöördutakse prokuratuuri poole ning teatakse samas, et selleks tegelikku õigust ei ole. ning selge on see, et meid takistatakse meie oma kohustusi täitmast ja praegusel hetkel eh, on loobutud igasugustest riikidepoolsest päästetööst eh, ning eh, praegune tegutsemine on täielik, täiesti põlgusväärne. inimesi suhtutakse, inimestesse suhtutakse nagu kaupa või ainult kasutatakse neid selleks, et oma võimu pikendada, inimelu ei austa mitte keegi ning ma tahaksin küsida, milline sotsiaalne eh, see loogika abil institutsioonid tegelevad, eh, mis lubavad meie valitsustel, eh, lubavad hüljata inimesi merele või viivad nad tagasi Liibüasse, kus nende elud on ohus või lubavad neid rünnata meie koduriikides. ja äh, Eh, nagu öeldi eh, Marja Nostrumi kohta, eh, ei, ei ole mingit tähtsust sellel, kui kõik need valed on teaduslikult ümber lükatud, nagu on teaduslikult ümber lükatud kõik need fake news, valeuudised, mis on merepääste kohta levitatud. näiteks äh, Eh, ning need valed on täpselt need, mida kordas Poola saadik siin natuke aega tagasi. kõik see, mida, mis praegu toimub, kuidas on võimalik mõelda, et meie ühiskond võib edasi areneda. Eh, kuidas on võimalik sellist asja edasi lubada? kas me ei, ise saame aru, mida me siin tegelikult teeme? Thank you very much, uh, Ricardo. suur tänu, Ricardo käisin Liibüas paar kuud tagasi ja ilmselgetel põhjustel seal väga palju vabaühendusi ei ole, aga üks väga aktiivne vabaühendus, kes seal tegutseb, on Piirideta Arstid, arstid. ja annangi sõna Inma Vaskesele, kes räägib tegevusest. Sorry. Thank you very much for palju-palju tänu, et olete täna kutsunud meid siia, püüan teha lühidalt ja mm, räägin loomulikult äh, meie kogemusest. hetkel oleme Tripolis, Misratas ja Holmsis, Misratas ja Holmsis, kuna mm, see on üks ähm, hiljutisi äh, lähetusi, nii et ka sealt oleme saanud äh, juba infot ja tahaksingi rääkida natukene äh, nendes lugudes, mida me oleme siin, seal kuulnud, väga liigutavatest lugudest, mida täna me oleme varemgi juba kuulnud ja ka teatud statistikast. Ehm, Liibüas ei ole piisavat kaitset, abi ja ei ole mingit tegelikku alternatiivi, räägin arvudest hiljem, ja ei ole muud lootust, kui et pääseda tagasi koju ja need, kes on käinud seal kinnipidamiskeskustes, kõik, kes seal on käinud, teavad, et mm, sinna ei taha keegi minna ja, ja tagasi olla saadetud. kõige haavatavamad on need, kes on eh, nii-öelda lõksu jäänud Liibüasse. milline on siis hetkeolukord? teoreetiliselt ÜRO ja ÜRO partnerid eh, on äh, tööl kaheteistkümnes maabumiskeskuses. me ei ole Tripolis, aga me oleme Misada Holmsis kohal. nii et sellist süstemaatilist kohalolu meie organisatsioonil ei ole, vaid me tuleme siis, kui meid kutsutakse, see ei tähenda seda, et, et me võime iga maabumise puhul automaatselt kohale sõita. isegi ilma sellise kohaloluta ja, ja meie, kellel meil on rahvusvaheline personal, on meie võimekus siiski väga piiratud. me saame eh, anda lihtsalt väga elementaarset esmaabi ja loomulikult meil ei ole sõnaõigust selle üle, kuhu inimesed edasi saadetakse. nii et maksimaalne, mida me saame teha, on ähm, suunata inimesed, kes vajavad kohest meditsiiniabi edasi arstiabi saama. ja nüüd kogemustest, mida me oleme seal näinud, maapõmiste puhul me oleme näinud seda, et väga paljud inimesed, kes on saabunud, on tugeva alatoitumusega. ja alatoitumus esineb ka ühes kinnipidamiskeskuses. ja see ei ole tekkinud eh, merereisi ajal, vaid see alatoitumus on tekkinud varem pika perioodi vältel. kuna lihtsalt inimestel ei ole juurdepääsu toidule, eh, on ka raskeid haigusi, hiljuti pidime viis inimest, raskelt haiget inimest eh, saatma arsti Nende seas oli alaealisi, üks viieteistaastane isegi suri ehm, saabujate seas on naised, lapsed, rasedad naised. Ehm, hiljuti oli ehm, üks raseduse hilises faasis olev naine, kes saadeti kiinnipidamiskeskuses, kus ta sünnitas, aga olukord oli nii halb, et ta pidi saadeti edasi haiglasse, aga hiljem see naine saadeti tagasi kiinnipidamiskeskusesse. ja meeskond tegi kõik, et, et teda mitte tagasi saata kiinnipidamiskeskusesse. see töö oli raske, aga meil, meil õnnestus seda saavutada ja, ja nelja teise naise puhul on ka see saavutatud ja, ja see on meie jaoks suur edu, et me oleme päästnud neli naist vastsündinud eh, beebidega kinnipidamiskeskustest. see on, see on selline saavutus, mille üle tõesti kõik on väga uhked. nüüd rääkides kaitsest, eh, siin meil on võimalusi vähe. inimesed, kes maabuvad, mm, siis eh, saadetakse nad nii-öelda kinnipidamiskeskustesse, aga inimkaubitsejad on maabumisel ka kohal, isegi kui meie oleme seal nii et me ei suuda kõiki arvesse võtta, kes saabuvad. ja nüüd arvudest viisteist tuhat inimest on maabunud, natukene üle viieteistkümne tuhande UNCHR-i andmetel. üheksakümmend protsenti maabumistest aastal kaheksateist leidsid aset Tripolis. meie oleme lugenud kogu umbes kaks tuhat inimest kinnipidamiskeskustes, kus meie organisatsioon töötab Ähm, UNCHR on äh, siis äh, umbes kokku lugenud kümme protsenti nendest, kes on maabunud. kinnipidamisel, nagu te teate, alternatiivi ei ole. iga katse, mis on tehtud, et äh, näiteks hiljuti tehti katse saada vähemalt naised ja lapsed või kõige haavatavamad äh, turvalisematesse paikadesse on läbi kukkunud. ma ei tea, kas te teate, et UNHCR-il õnnestus avada keskus, mida nad on toetanud. Ehm, arutati võimalust, et mõned haavatavad inimesed, kes saabuvad, saadetakse sellesse keskusesse, aga see ei ole võimalik. ainsad inimesed, kes sinna lähevad, on need, kes on juba nii-öelda ümber äh, asutamisprogrammi registreeritud. IOM-il on seitsekümmend kohta selles turvalises kohas, seitsekümmend. ja mõned vabaühendused teevad koostööd ka eluasemepakkujatega, aga need võimalused on väga äh, piiratud, meil õnnestus mõned naised äh, saata siis perede juurde elama, aga see ei ole ametlik programm ehk organisatsiooni ei tunnu, tunnusta seda. nii et äh, seitsekümmend protsenti, seitsekümmend kohta on siis äh, sellist alternatiivset paremat võimalust. me, me oleme püüdnud leida lahendust ja räägin ühest kogemusest möödunud aasta juunis mõned inimesed eh, pääsesid salajase võrgustiku käest, pöördusid meie poole, meie nii-öelda rajatisse Benigualis. meil õnnestus anda neile arstiabi. vaatasime nad eh, läbi, vaatasime, et ega tegemist ei ole piinamisohvritega või, või, või vägivaldse kohtlemise ohvritega Ehm, neid inimesi oli sada viiskümmend. ja võtsime ühendust äh, väga paljude riikidega, et äh, leida lahendus nendele saja viiekümnele inimesele. ainult kaks riiki, üks Euroopast ja üks äh, mujalt vastas ja ükski nendest ei soovinud äh, vastu võtta alaealisi, väga palju nende seas oli alaealisi, tegemist oli piinamisohvritega. nii et meil läks kuus kuud, et nad Liibüast välja saada ja nad on endiselt Nigeris. Neid ei ole ümber asustatud või evakueeritud turvalistesse riikidesse. ma ei hakka rääkima tingimustest kinnipidamiskeskuses, see on niigi teada, selle kohta on väga palju aruandeid. homme te näete Ähm, selles aruandes, mille ma laiali jagan, milline on äh, toitumisega olukord nendes keskustes, äh, see räägib iseenese eest. dünaamika on väga oluline. mõned tingimused on pisut paranenud, aga dünaamika on endiselt sama. mõned nädalad tagasi näiteks me leidsime äh, veel ühe ruumi, kus kolmkümmend üks inimest on kinni peetud nädala jooksul neli koma kolm korda viis meetrit suur ruum, ei mingit vett ega midagi, see on midagi sellist, mida me oma silmaga oleme näinud. milline on siis tänase päeva paradoks? IOM-i programm on andnud võimalusi inimesi saada Liibüast välja, tegemist on vabatahtliku tagasipöördumisega Maekole inimesed lahkuvad Liibüast. Need, kes ei taha teha koostööd selle programmiga ja kui, kui te olete ühes selles keskuses ja te ei taha lahkuda, siis teil peavad olema ikkagi väga tõsised põhjused. nii et nende jaoks lahendust ei ole. nii et olukord, nii nagu eelkõnelejad on maininud, on äh, kohutav. Nende äh, ametlik kinnipidamine, järjest põde, põgenemine, mm, salajased organisatsioonid, põgenemised, äh, põgenemine üle mere, nii et nendel inimestel ei ole mingeid valikuvõimalusi või need võimalused on väga piiratud. ja veel vabandan septembris kaks tuhat seitseteist UNHCR kutsus üles ümber asustada nelikümmend tuhat inimest. septembris kaks tuhat seitseteist, jaanuaris kaks tuhat üheksateist on evakueeritud kolm tuhat. nii et nelikümmend tuhat oli eesmärk, kolm tuhat kuus, kolm tuhat kuusteist inimest on evakueeritud ja mis puudutab ümberasustamist Eh, Liibüast, siis enamus nendest läks Tuneesiasse, vaid nelisada Itaaliasse ja sada midagi Rumeeniasse. ja need eh, kohad on üle viie tuhande, mis on võtnud endale või mm, kohtade arv, mida on lubatud, on üle viie tuhande, viis tuhat nelisada. nii et selline on olukord Liibüas ei ole abi, ei ole kaitset ja on väga vähe võimalusi pääseda. see on see olukord tänase päeva seisuga. nii et eh, nüüd siin rahuloluks ei ole kuidagi põhjust. aitäh! Eh, mõne minuti pärast eh, lahkuvad tõlgid, seetõttu ma kiirustasin kõiki tagant. ja nüüd saab sõna Regina Katrambone ja kõigepealt suur tänu kõige selle eest, mida te olete täna siin rääkinud. ma tegin oma kõne ümber, sest äh, kolleeg juba rääkis kõigest sellest, mida ma tahtsin rääkima. Äh, maha mõistab hukka humanitaarabi ja päästeabi pakkumise kriminaliseerimise Eh, kuna enam ei saa selliseid päästeoperatsioone läbi viia, siis me vähemalt loodame, et Euroopa institutsioonid kasutavad võimalust ja eh, mõtlevad eh, läbi omaenda kohustuse ja missioonid siis. tegemist on sellega, et vabaühendusi takistatakse, takistatakse nende päästetööd merel. kolleeg sellest on juba teile põhjalikult rääkinud, siiski pääste äh, ja otsinguvõimekus peab merel jätkuma. kui me meeleheitel inimesed jätame uppuma, ilma et keegi tähelepanu pööraks, näeks, on kohutav. Euroopa on kohustatud täitma selle tühiku tuleb äh, läbi, äh, ellu rakendada koordineeritud äh, pääste ja otsingu strateegia ja tuleb kaasata kõik need vabaühingud, kes on väsimatult aastaid merel tööd teinud. aga mida me selle asemel näeme? me näeme seda, et Euroopa institutsioonid ei ole suutnud reageerida sellele, mis merel toimub. Vahemere riigid on jäetud ilma selge kollektiivse strateegiata äh, ja see tähendab seda, et, et ähm, solidaarsuse ja tagasisaatmislubamatuse põhimõttest ei peeta kinni. millal oli viimane kord, kus laevad äh, viisid läbi päästeoperatsioone? kui palju inimesi on päästetud aastal kaks tuhat kaheksateist? kas Euroopa rahastus, miljonid eurod on kulutatud ainult selleks, et koordineerida tagasilükkamist. Euroopa kodaniku prioriteediks peaks olema tagada, et institutsioonid, kes on saanud mandaati neid esindada, toetaks oma väärtusi ja väldiks seda, et Vahemeres saab massihaud. Euroopa suudab päästa ju elusid Vahemerel aga kõigele vaatamata ei ole ühtegi konkreetset projekti, millega seda eesmärki täita. siin Euroopas, kus arutatakse Vahemere rände eh, küsimust, eh, seda arutatakse piirivalve eh, kontekstis. harva kuuleb sõnu humanitaarabi, solidaarsus. jõupingutusi ei teha mitte selleks, et aidata inimesi, kes oma elu ohtu seavad merel, vaid et ehitatakse silmnähtav müür varemehele. kõik vabaühendused, kes siin täna on esindatud, püüavad seda müüri lõhkuda, aga meie tegevust takistatakse. ära ei tohi unustada ka ümberasustamise ja ümberpaigutamise küsimust, see peab olema toimiv, efektiivne et inimesed, kes merel päästetakse, ei jäeta ähm, kusagile teadmatusse ootama, nii nagu kolleeg Sivatši siin just rääkis. lubamatu on see, et naised, mehed, lapsed jäetakse merele päevadeks ilma igasuguse abita. ja minu küsimus on järgnev mida teeb Euroopas Liibüa, Liibüas Euroopa nüüd, kui kodanikuühiskonnal on äh, takistatud inimeste päästmine merel, mida Euroopa teeb selleks, et parandada olukorda Liibüas ja selleks, et toetada neid haavatavaid inimesi, kes on äh, nii-öelda elu sealt põrgusse lõksu jäänud. me kutsume üles Euroopa näitama üles vastutustunnet ja solidaarsust sisserändajate varjupaiga taotlejate suhtes. kindlalt usume, et Euroopa peab jätkama otsingu- ja päästeoperatsioone, võitlema inimkaubitsejate vastu ja tagama selle, et merepääste tuleb läbi viia nii, nagu kord ette näen, ilma mingite lünkadeta. Euroopa institutsioonid peavad tegema koostööd vabaühendustega, kes on üles ehitanud ja kogunud tohutuid kogemusi merepääste ja otsingu vallas ja on loonud sellise tsooni, mis suudab vältida inimelude kadumist merel Euroopa piiri eh, valveülesannet ei saa üle anda Liibüale. me kutsume üles Euroopa liikmesriike ajakohastama oma seadusandlust eh, humanitaarviisa, humanitaarkoridoride ja sponsorluse teemadel. me kutsume üles Euroopa ametivõime lõpetama see kohutav õigus, kus haavatavad inimesed otsivad pääseteed, tuleb käituda koostule, kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja humanitaarpõhimõtetega. poliitilised huvid ei tohi olla ülimuslikud inimõiguste ees. aitäh ja vabandan, et äh, piirasin teie kõneaega. kallid kolleegid, me oleme jõudmas äh, selle osa lõpuni. ma ei hakka pikka pikka kokkuvõtet tegema, kõik on juba väsinud, aga igal juhul tahaksin tänada kõiki kõnelejaid ähm, ennelõunal eh, sessiooni käigus, mida Mark Costa juhtis ja suur tänu ka kõikidele, kes pärastlõunal on sõna võtnud ja tahaksin nüüd lõpetada, kuna on saanud väga selgeks, et need vabaühendused, kes sõna on saanud, on teinud ähm, ära tohutu töö Vahemerel, nad on iseenda eest rääkinud, Filimon Mebratom rääkis oma isikliku loo ja kui ta ütles, et igal inimesel peaks olema mm, väärikus ja, ja, ja kõiki tuleb tunnustada inimesena, siis ma saan aru, mida ta mõtleb